So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke... Kallid kolleegid, alustagem suure hilinemisega küll, seda sellepärast, et äh, väga paljud äh, parlamendiliikmed tulid nii hilja siia kohale, aga kõik eksperdid pole ka veel kohal sellegipoolest tere hommikust ja alustagem ikkagi, kuigi kõiki eksperte pole veel kohal. meil on täna päevakorras avalik kuulamine, mille pealkirjaks on äh, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. tegemist on väga tähtsa küsimusega, arvestades, kui paljud töövõtjad surevad vähki ja sellepärast me peame tõesti Euroopa Liidu tasandil palju rohkem ära tegema, rohkem kui see, mida komisjon esialgu ette pani ma tervitan siin Leslie Rushtonit Empyrean kolledžist Londonist, Tony Musust, Euroopa Ametiühingute Instituudist ja Rebecca Smithi Business Europe'ist praegu on teel aga siia Elke Schneider Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametist, ta ei ole siia veel kohale jõudnud, aga ta jõuab siia, sellepärast äh, anname kõigepealt sõna Leslie Rushtonile ja pärast nelja ettekannet saab sõna Marita Ulskog, äh, raportöör kes võtab siis kokku need äh, ettekanded ja siis alustame arutelu. nii et Leslie Rushton, teil ongi kohe kõigepealt sõna. Thank you, thank you very much. jah, suur aitäh. mina siis Leslie Rushton imperiaalsest äh, kolledžist Londonist ja minu spets-, äh, ma olen spetsialiseerunud siis äh, tervishoiu küsimustesse töökeskkonnas. tahaksin anda kiirelt ülevaate tööst, mis me oleme teinud seoses kuludest, mis on seotud äh, kutsetingimustes äh, tervishoiuga. ja tahan natukene taustainfot anda, äh, mitte mingit metoodikat, aga räägin mõningatest ebaselgetest küsimustest, millega tuleb arvestada, kui andmeid vaadata selle projekti eesmärgiks oli siis läbi viia sotsiomajanduslik tervise ning keskkonnaanalüüs äh, selle kohta, millised muutused võiksid kaasneda Euroopa Liidu äh, kontsernogeenide direktiividega. kakskümmend viis kontsernogeeni on äh, kaasatud, siin on siis rahvusvahelise vähiuuringute agentuuri klassifikatsioon kaasatud. nii et põhimõtteliselt me ei küsitle seda, kas mingi aine on kantserogeen või mitte klass üks on äh, põhimõtteliselt kantserogeen, see tähendab, et meil on palju inimandmeid, kaks A on võimalik. Äh, inimandmed võib-olla ei ole niivõrd äh, tugevad, kui tahaksime, kaks B. Neid on päris palju siin nimekirjas, kuid tõenäoliselt on meil väga vähe andmeid inimeste kohta selles valdkonnas. nagu ma ütlesin, siis me vaatleme mõju Äh, mis võib olla siis äh, töökeskkonnas piirangute sisseviimisel OEL-il. ning me vaatleme samuti seda, kui palju selliste piirangute sisseviimine võiks minna maksma tööstusele. me lähtusime Briti uuringust, kus mina olin peamiseks teadlaseks, nii et see puudutas siis äh, kantserogeenide levikut töökohal. hästi lühidalt tahaksin selgitada üldist metoodikat me käsitlesime siis äh, äh, mineviku olukorda ja seda, kuivõrd äh, suur on vähijuhtumite arv praegu. millised vähivormid on varasema kokkupuute tõttu tekkinud? ning seejärel me vaatame ka tulevikku ja vaatame seda, mis võiks olla olukord teatud stsenaariumite kohaselt nii et äh, vaatlesime siis erinevaid stsenaariume, kui tehtaks midagi ja siis erinevaid sekkumistasandeid, tasandeid. Briti uuringus mõtlesime seda, kuidas oleks võimalik parandada äh, täitmist erinevates äh, tööstussektorites. nii et see on nüüd natukene keerukam sekkumine. see uuring võimaldab teil näha ka seda, kus meil on andmetest puudu. mõjuhinnang on meil samuti, kuid ma ei pea ütlema teile, et hästi palju on äh, probleeme andmetega. seega, me oleme vaadelnud äh, teadustööd, kuid oleme vaadelnud ka, kuidas seda ohtu vähendada. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et need uuringud annavad äh, teile väga palju andmeid. kui te mm, otsuseid langetate, siis teil on tõesti siin väga palju neid olemas. sõltub kõik sellest, mille vastu te huvi tunnete, kas teid huvitab see et vähendada töökohal ohtlike ainetega äh, kokkupuutumist, siis selle kohta on, võib-olla pakub teile huvi surmajuhtumite arv, see, kui palju surmajuhtumeid kaasneb äh, vähiga. Äh, kui teile see huvi ei paku, siis võib-olla midagi muud, uued vähijuhtumid. nii et võib-olla ka see võiks teile huvi pakkuda. veel üks asi, mille vastu te võiksite huvi tunda kui äh, me saame vähi tööga seoses, siis mida see tähendab? Äh, kui palju eluaastaid ma kaotan, kas ma suren peatselt või kui ma ellu jään, siis mida see tähendab äh, edasi, mida see tähendab, kui ma pean puudega elama? nii et siin on erinevaid meetmeid, mida võib võtta. samuti oleme vaadanud selle kõigega kaasnevaid kulusid Te näete, et Briti uuringus äh, siin on ära toodud äh, protsendid äh, ja erinevad vähiliigid. Te näete et, et üheksakümmend protsenti mesotelioomist on tingitud töökoha tingimustest asbest muuhulgas ja viis koma kolm protsenti vähist üldiselt. nii et kaheksa tuhat surma sellega kaasnenud ning äh, kolmkümmend, äh, üle kolmekümne tuhande tööjuhtumi iga aasta. Te näete ka, mis on peamised ained, mis seda tingivad või tingimused, asbestoos as,, samuti äh, töötamine Äh, vahetustega. Te näete, see puudutab Euroopa Liidu uuringut, muuhulgas äh, käsitlesime me just ehitussektorit, viiekümne seitsme protsendi ulatuses äh, olid need näitajad siis seal sellised. kui te nüüd vaatate neid jooniseid graafikuid siis te näete tegelikult, et surmajuhtumite arv on erinev ning äh, samuti on ära toodud eraldi veel äh, see, kui palju eluaastaid võib minna kaduma. Te saate siit väga palju andmeid, näiteks väga palju on äh, kopsuvähke ning sellega kaasneb tihtilugu ka surm, kuid kui teid huvitab see, kui surm ei järgne vähki haigestumisele, vaid äh, Äh, elu jätkub, siis äh, näiteks äh, selliste vähkide hulka kuulub rinnavähk ning erinevad nahavähid. Chican projekt. ma ei mäleta küll, miks selline akronüüm, <laughs> sõnaühend siin on, aga meil oli kakskümmend, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, liikmesriiki, kakskümmend seitse vist, kes osales, väga suured väljakutsed seoses andmetega. me kaalu-, kaalusime ka keskkonnamõju, sotsiaalmajanduslikku mõju, arutasime seda erinevate sidusrühmadega vabandust, ma pole edasi läinud oma slaididega. Need ained, mida me äh, praegu äh, vaatleme, need on siin vasakule ära toodud, loodetavasti näete. järgi klassifikatsiooni kohaselt on need ära toodud, neid on seitse tükki kokku. üks on siis äh, inimtoimne kaks A ja viis on kaks B-d, siin on väga vähe inimeste kohta käivaid andmeid seal nende ainetega kaasneb terve rida vähke, seda peab silmas pidama. tihtilugu kopsuvähk. uuringus käsitlesime üle kahekümne aine, mis põhjustas äh, kopsuvähki. paremas äh, tulbas on ära toodud ka Euroopa Liidu komisjoni poolt paika pandud äh, määrad, ka liikmesriikide omad, kuid osad neist kui me vaatame nüüd hüdrosiini, siis tegelikult palju suurem osa töötavast elanikkonnast on äh, sellega kokku puutunud, seitsekümmend viis protsenti. siin te näete see periood, mille jooksul puututakse kokku nende tingimustega. Need inimesed, kes Äh, vähid praegu saavad, on võib-olla varem kokku puutunud. paljud neist vähkidest tekivad alles pärast pensionile minekut, nii et äh, vähk ei teki siis selle aja jooksul, kui töötaja veel töötab, vaid palju hiljem. ja see on iseenesest muidugi probleemiks, raske on jälile saada, aga töötajate arv, kes praegu puutuvad kokku nende tingimustega, äh, on tõesti väga suur kui midagi ei tehta, siis näete siin, kui palju vähijuhtumeid tekib praegu ja tulevikus. praegu on siis aasta kaks tuhat kümme, see oli aasta, mil me selle uuringu läbi viisime. ja te nägite, et me oleme siin üritanud ka prioriteete paika panna. ja siis see hingatav kristalline räni seitse ja pool tuhat äh, vähijuhtumit praegu Euroopa Liidus, kui mitte midagi ei tehta. ja kui olukord jääb samaks, äh, äh, kui töötingimused ei parane, siis, siis üle neljasaja seitsmekümne tuhande juhtumini järgmise kuuekümne aasta puhul ning surmajuhtumite arv jääb samaks ligikaudselt ning te näete ka äh, järgmised kaks rida, kõva puutolm ning äh, kroomi puhul on äh, tulemused väga katastroofilised, kui midagi ei muutu. nii, siin on nüüd ära toodud siis tervishoiukulud versus kulud, mis kaasneksid normide muutmise täitmisega te näete, kui paljusid juhtumeid, vähijuhtumeid eh, võib vältida, see on kolmandas tulbas. näiteks kui võtame räni kõige madalamal tasemel, null koma null viis, siis me oleksime võinud vältida sada kümme tuhat eh, juhtumit, kui me oleksime piirangud peale pannud. see puudutab kahtekümmet viite protsenti kõikidest töötajatest, kes endiselt kokku puutuvad selle ainega, paljud puutuvad kokku ka madalamal tasemel selle ainega, mis on samuti äh, ohuks, kuid väiksemaks ohuks. enamasti vähi puhul me lähtume sellest, et kui mingit kokkupuudet ei ole, siis äh, on oht vähki nakatada ka null, aga kui mingigi kokkupuude on olemas, siis oht on alati olemas. Te näete, millised võiksid olla ränikroom kuue puhul siis kasu, kui piirangud sisse viidaks, kuid sellega kaasnevad ka kulud äh, nende normide täitmisel. et ainult kroomi puhul tegelikult on see tulemus lõpuks positiivne ning samuti kõva puutolmu puhul ja kroon kuue puhul, aga kõikide teiste ainete puhul, kas ei olnud üldse mingit Äh, tulu saada kas tervishoiu või koha pealt või mujalt, kui piirangud sisse viidaks. aga piirangute sisseviimisega endiselt äh, kaasneksid kulud. veel kuus äh, muud ained, mis võiksid olla kantserogeenid ja nende puhul ei tule, piirangute sisseviimine ei tooks kaasa mingeid, mingit kasu tervishoiu seisukohalt vahel tuleb lihtsalt äh, lähtuda neist andmetest, mis on ja selle põhjal järeldusi teha. ja me tegimegi omi järeldusi. kasutasime avaldatud andmeid äh, riskihinnangu kohta ning nendes, need uuringud, mida me kasutasime, ei pruugi ilmtingimata vastata praegusele elanikule, praegustele tingimustele. see puudutab muidugi ka seda, kuidas vähijuhtumeid registreeritakse ning väga vähe andmeid on ka tööhõive tendentside kohta, nii et ebakindlust on palju aga tugevaks äh, punktiks on siin see, et äh, meetmed on läbipaistvad, neid on väga palju ning teil on võimalik nende põhjalt siis ka otsuseid vastu võtta ning poliitikutena peate ise vaatama, mis teile huvi pakub. aga ettevõtted, äh, töötajate esindajad, ametiühingid, ka teised saavad siit infot me oleme näinud Ühendkuningriigis väga palju seda, et palju äh, olulisemaks on muutunud tervishoid tööl, mitte niivõrd äh, tööõnnetuste vältimine. ja veel üks asi, mis on siin välja toodud, on see, et äh, kulude vähendamine toob kaasa ka mõningate et teiste tervisehädade levimist, näiteks kui äh, äh, räni hulka vähendada, siis sellega võib kaasneda ka muude kopsuhaiguste äh, peale kopsuvähi vähenemine. ja isiklikust seisukohast tahaksin rääkida sellest, kuidas me teame, kas me oleme edu saavutanud kas tuleks äh, kutsehaiguste puhul viia sisse vaatlussüsteem? päris keerukas on seda ütelda, ei ole võimalik teada ju alati, kas kopsuvähk on äh, tööl saadud või mitte. seda ei ole üheselt äh, alati lihtne ütelda, kas tegemist on räniga või mitte. mitte alati ning enamus neist vähkidest võib-olla Koops ei ole kõige parem näide, aga enamus neist äh, on väga raskekujulised. aga üks asi, mida meie Ühendkuningriigis soovitasime, on see, et me peaksime tõesti vaatlema olukorda ja töötingimuste mõju. tahaksin ütelda, et ma ei ole täheldanud ebaproportsionaalseid äh, negatiivseid aspekte äh, tööjõu puhul äh, erinevates liikmesriikides ja mõjuhinnangu dokumendis pole seda ka välja toodud, võib-olla komisjon võiks mõtelda selle peale, kui te otsuseid langetate. kas siis ebaproportsionaalselt ebasoodsamates tingimustes inimrühmasid on vaja siin välja tuua? aitäh! Läheme nüüd äh, teise eksperdi juurde, kes vahepeal kohale jõudis, Elke Schneider Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametist. tere tulemast ja saate ka kohe sõna. kui sobib, siis äh, kümme minutit maksimaalselt, kui saate sellega hakkama, oleks väga tore. mikrofon kõnelejale, palun I would first like to thank Mr Hen- kõigepealt suur tänu härra Hendelile ja proua Ulskongile, et meie amet kutsuti siia ettekannet tegema. ma väga vabandan, et jäin hiljaks, aga see oli suurepärane näide, kuidas tehnilised abivahendid alati ei aita õiget kohta leida, ma lihtsalt ootasin vales kohas, nii et vabandan väga kõigepealt ma tahaksin välja tuua teatud numbrid ja faktid, mida arvatavasti eelkõneleja ka juba mainis. ja siis ma tooksin näiteid meie uurimistulemuste kohta ja siis räägiksin natukene ka sellest, mida me üleüldiselt äh, ametis teeme kantserogeensete ja mutageensete ainete valdkonnas. nii et kõigepealt kõige tähtsamad numbrid vähk on surmapõhjustajatena teises koha, teisel kohal Euroopa Liidus. üks neljast äh, surmajuhtumist on põhjustatud vähist ja alla kuuekümne viie aastaste inimeste puhul tegelikult isegi üks kolmest surmajuhtumist, nii et äh, vähk on väga tähtis surmapõhjus. neli kuni kaheksa protsenti töökohal saadud vähihaigustest äh, on arvatavasti tekkinud kantserogeensetest ainetest töökohal, aga see ei kehti muidugi kõikide vähiliikide kohta. näiteks asbesti puhul on see number kaheksakümmend viis protsenti ja puidutolmu puhul näiteks Prantsusmaalt on meil numbrid, et umbes viiskümmend protsenti vähijuhtumitest on tekkinud siis äh, puidutolmust töökohal kulud äh, töökohal tekitatud vähihaiguste puhul on umbes äh, kolmsada kolmkümmend neli miljardit eurot, tegemist on siis hinnangulise numbriga, see tuleb raportist, äh, mida esitleti maikuus Hollandi kui eesistujariigi korraldatud konverentsil. tegemist on hinnangulisega, hinnangulise numbriga, aga me ei tea, kui suur on see mõju siis Äh, umbes sada kaks tuhat viissada inimest igal aastal sureb Euroopa Liidu liikmesriikides töökohal tekkinud vähi tõttu. Juta Takala oma raportis avaldas selle numbri koos siis ka kõikide numbrite ja andmetega, kuidas siis selle arvuni jõuti. on väga tähtis äh, töökohal tekkinud vähi puhul mõelda selle peale, et äh, töötajad puutuvad kokku erinevate kantserogeensete ainetega ühel ajal. kui me siin direktiivi välja töötasime, siis me vaatasime äh, korraga ainult ühte kantserogeeni, aga töötajad puutuvad tihti kokku mitme ainega korraga nii et ma tõin siin välja mõned näited traditsioonilistest töökohtadest nagu mehaanikud, keevitajad, valukodades töötajad, aga samamoodi ka teenusepakkujad, nagu näiteks äh, äh, kingsepad ja juuksurid, kes samamoodi väga palju puutuvad kokku erinevate kantserogeensete ainetega ja see tõstab nende vähki haigestumise riski samamoodi on väga tähtis mõelda ka selle peale, eelkõneleja ka juba ütles seda, et need ained mõjunevad erinevalt, praegu mõjuhinnangus äh, vaatame, millised on vähihaiguste ja vähisurmade kulud, aga siin näete, on pal-, pandud äh, äh, räni puidutolme, lahustid ja nii edasi, mis võivad endaga kaasa tuua sensibiliseerumist, nad võivad olla ärritava toimega ja sellised nähud tulevad äh, palju varem tööelus välja ja arvatavasti meil oleks võimalik äh, väga palju raha kokku hoida, kui me ka neid mõjusid kohe algusest peale hakkaksime ennetama, sest põhimõtteliselt pikas perspektiivis me ennet-, kasutaksime siis ka vähki. kui me räägime sensibiliseerumisest allergeenide vastu, siis see toob endaga kaasa väga palju puudutud ja haiguspäevi ja see on muidugi kulukas, nii et ilmselgelt näiteks äh, selle äh, nähtuse mõju on siiamaani alahinnatud ka erinevates kuluhinnangutes ja arvatavasti ka seda piirväärtust oleks vaja äh, üle vaadata. ma tahaksin samamoodi välja tuua äh, mõned tulemused uuringust, mille me tegime Euroopa Komisjoni jaoks, see on nüüd juba paar aastat vana, see on avaldatud meie kodulehel. nimelt me korraldasime uuringu liikmesriikides ja me küsisime et millised süsteemid on neil paika pandud selleks, et lubatud piirväärtused töökohal kantserogeensete ja mutageensete ning reproduktiivsele funktsioonile toksiliste ainete paikapanekul. ja selgus, et on, need piirväärtused on väga-väga erinevad erinevates liikmesriikides. nii et äh, meil on siin äh, kolmanda ja neljanda katego-, kolm või neli ainet mõnes liikmesriigis ja mõnes teises viiskümmend kuni kuuskümmend. väga paljud liikmesriigid ütlesid, et nad on üle võtnud teiste riikide piirväärtused ehk et nad usaldavad teiste riikide öö, uuringu tulemusi ja see tegelikult näitab, et kui tähtis on, et meil oleks Euroopa tasandil paika pandud piirväärtused selleks, et meil oleksid ühtsed standardid ja ühine eesmärk siis äh, vähki ennetada. see lubatud piirväärtus töökohal on eesmärk, mida on vaja saavutada siis ennetustöö kaudu, nagu siin on erinevaid võimalusi, nagu näiteks ventilatsioonisüsteemid, suletud süsteemid ja nii edasi samamoodi kaks aastat tagasi avaldasime uuringu ka seiresüsteemide kohta, seda ka eelkõneleja mainis. Äh, jällegi, see tõi välja seda, et meil ei ole andmeid, aga välja tuli ka see, et suurem osa nendest äh, andmetest, mis meil on, on äh, tööstusettevõtete kohta, aga mitte teenusepakkujate kohta aga, aga samal ajal seitsekümmend protsenti töökohtadest on hoopis teenuste sektoris jah, äh, tuli välja ka see, et äh, haavatavad töötajad on, puutuvad rohkem kokku nende ainetega, näiteks erinevad äh, äh, hool, hooldustöid läbi viivad töötajad, noored töötajad puutuvad rohkem kokku ja meil on üks Prantsuse ettevõte ja uuring, kus tuli välja, et põhiliselt hooldustöid läbi viivad äh, töötajad kõige rohkem äh, puutuvad kokku umbes nelikümmend protsenti siis kantserogeenidega ja noored töötajad äh, puutuvad palju rohkem kantserogeenidega kokku kui vanemad. tegemist on siis inimestega, kes töötavad väga muutuvates tingimustes, nad vahetavad tihti töökohta ja väga tähtis on veel mõelda ka selle peale, et nende noorte töötajate hulgas on väga palju praktikante ehk tõesti väga noori inimesi, viisteist kuni kaheksateist aastat vanad ja väga palju on siis tõesti selliseid inimesi, kes äh, siis äh, õpivad äh, teatud ametit. siis raportis toodi välja ka see, et äh, on teatud piiratud ühiskonnarühmi, rühmad, mis äh, kõige rohkem äh, kannatavad vähi all, nii et me peame rohkem tähelepanu pöörama nendele ja on täiesti selge, et on vaja leida lahendused just töökohal. nüüd, et tuua teile mõned näited. üks ainetest, äh, mis on ettepanekus sees, on räni, ränidioksiid, tegemist on väga tähtsa ainega, me vaatasime täpselt, kui palju töökohal kokku puututakse, nad vaatasid äh, tegelikult äh, ajavahemikku tuhat üheksasada viiskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend nad näevad, et äh, üha rohkem inimesi puutub kokku, isegi kui võib-olla see äh, ähm, piirväärtus on äh, madalam nii et nende inimeste arv, kes kokku puutub, suureneb ja näiteks Räni puhul tuleb mõelda ka selle peale, et on väga palju tõesti noori inimesi ja, ja ka inim-, töötajaid, kes võib-olla ajutiselt Räniga kokku puutuvad. nüüd tulevane töö, mida me kavatseme ametis ette võtta, me oleme praegusel hetkel ette valmistamas teostatavusuuringut äh, vähiriskifaktoritega kokkupuutumise kohta me peame kõigepealt uurima, kas on võimalik seda läbi viia, nii et tegemist on teostatavusuuringuga, me tahame välja tuua vähiriski tegurid äh, ja me vaatame nüüd, kas meil on mingi selline esimene pilootuuring võimalik läbi viia Äh, kõigepealt võib-olla valitud liikmesriikides või äkki siis isegi kõikides liikmesriikides. me soovime seda tööd alustada sellel aastal ja loodame kahe tuhande kaheksateistkümnenda algus, aasta alguses äh, lõpetada, nii et terve järgmise aasta uurime. ja kasutame sama metodoloogiat, äh, mida kasutati Austraalias, nii et me oleme väga tihedalt ühenduses selle meetodi väljatöötajatega Austraalias. siis veel üks asi, mida ma tahaksin mainida, on see, on meie tervislikud töökohad kampaania aastal kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist tegeleme me keskendunult äh, ohtlike ainetega töökohal ja osaliselt on see seotud siis kantserogeenidega töökohal ja tegemist on siis tõesti heade tavade kampaaniaga, me tahame jagada informatsiooni heade tavade kohta äh, uute välja töötatud meetmete ja instrumentidega ja eriti me tahame just teadlikkust tõsta kantserogeenide kohta töökohal on väga tähtis äh, vaadata, et äh, kommunikatsioon toimiks nii üles kui ka allapoole tarne Äh, ahelas. siin on väga tähtis näiteks äh, mõelda äh, siltide peale, toodetel ja nii edasi. nii et meil on väga palju siin erinevaid võimalusi, nagu näiteks see, kui palju kokku puututakse kokku nanomaterjalidega, peale selle vaatame ka sooküsimusi ja seda, millised töötajad on kõige haavatavamad. me vaatame täpsemalt äh, millised on need meetmed, millega vähendada siis kokkupuudet kantserogeensete ainetega ja kuidas kaitsta eriti just naisi. siis ähm, samamoodi me toetame ka kantserogeenide tegevuskava äh,. Hollandi eesistumise ajal toimunud konverentsil koos Euroopa sotsiaalpartnerite, Euroopa komisjonidega äh,, Hollandi ja Austria tööministriga äh, alla kokkuleppele, kus on paika pandud siis tegevused ennetamaks äh, äh kantserogeenidega kokkupuudet töökohal, nii et nüüd me mõtleme, et mida me saaksime nüüd edasi teha aastatel kaks tuhat seitseteist, kaheksateist ja üheksateist. üks äh, tähtsamaid tegevusi oleks muidugi see, et me oktoobri lõpus avaldame juhised äh, vanemtööinspektorite komisjonis just selleks, kuidas ennetada räniga kokkupuudet ja seda eriti just ehitussektoris. aga me oleme nüüd võtnud endale ka kohustuse igal aastal korratada üritus, kus me räägiksime teatud riskidest või spetsiifilistest ainetest ja, ja seda teeme siis kõik kooskõlas tegevuskavale, mis on ka meie kodulehel siis avaldatud. ning lõpetuseks, see tegelikult olekski kõik ja suur tänu, et mu ära kuulasite. suur tänu. ja nüüd äh, annan sõna Toni Muusule Euroopa Ametiühingute Instituudist, palun. tere hommikust kõigile ja suur tänu selle kutse eest, minu nimi on Tony Musu Äh, ametiühingute instituudist, äh, ametiühingute keskliidu äh, organisatsioonist ja Okay. Okay, down the first one, sorry. Okay, um, so uh, again, uh, we are here talking about a very me räägime siin väga olulisest teemast, kui me vaatame, kui palju inimesi sureb töökohal äh, tekkinud vähi tõttu, siis äh, on ähm, see arv väga suur, rohkem kui sada tuhat äh, töötajat sureb igal aastal ähm, töö, töötingimustest tingitud vähi tõttu, see on esimene surmapõhjus ja ma tahaksin kinnitada ühte äh, Leslie Rushtoni poolt äh, öeldud numbrit, et äh, töökohal kokkupuutumine põhjustab viis kuni kaheksa protsenti kõigist vähijuhtumitest. loomulikult on sellega kaasnevad kulud ühiskonnale, perekonnale, tööandjatele väga suured ja meil on üks hiljutine uurimus Äh, Hollandi avaliku tervise ähm, instituudi poolt läbi viidud, kus äh, vastavaid kulusid hinnati rohkem kui kolmesaja kolmekümne neljale miljardile äh, kogu Euroopa Liidu lõikes, nii et tegemist on väga suure, suurte kuludega ja sellepärast on ametiühingud nüüd käivitanud kampaania, et lõpetada ära vähi vähki haigustumine töötingimuste tõttu ja üks peamistest põhjustest on loomulikult see, et kõik need vähijuhtumid on ennetatavad, kui töötajatel ei ole sellist kokkupuudet või kui neil on väiksem kokkupuude nende ainetega, siis on võimalik paljudest nendest, paljusid nendest vähijuhtudest vältida. üks vahendeid, mida saab tööl kasutada selleks, et minimeerida kokkupuute tasemeid, on kokkupuute piirnormid. ja sellepärast me vägagi edendame nende kasutamist ning me e, Ametiühingute Keskliit kutsub Euroopa Liitu üles uuendama e, direktiivi, võtma vastu, kehtestama siduvad kokkupuute piirnormid vähemalt viiekümne kõige olulisema kantserogeeni kohta. ja volinik Tyson meie suureks rõõmuks oli äh, nõus kehtestama selle aasta lõpuks kahekümne viie aine jaoks äh, piiravad piirnormid ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, on, oli ta nõus need piirnormid kehtestama viiekümnele ainele. millised on siis ametiühingute nõudmised? komisjon on välja pakkunud äh, Eh, esimese lainele nii-öelda kolmteist kartsinogeeni, eh, millele tuleks kehtestada siis siduvad piirnormid ja viie puhul neist tahaksime meie, et piirnormid oleksid rangemad. Te näete siin eh, selles tabelis on nad ära toodud. tegemist on sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga, puidutolmuga, kroom kuue ühenditega üks äh, kolm butodeeniga ja raskesti sulavate keraamiliste kiududega. miks me soovime neid äh, rangemaid piirnorme nendele kantserogeenidele? sellepärast, et äh, mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides, liikmesriigi tasemel juba on kehtimas need rangemad piirnormid ja seetõttu peaksimegi äh, järgima parimaid tavasid oma liikmesriikides, et kui see on ühes liikmesriigis tehtav, siis peaks see teht-, tehtav olema ka kõigis teistes liikmesriikides. ja toon siin näiteks, näiteks äh, Chrome kuue, umbes miljon töötajat puutuvad sellega Euroopa Liidus kokku, komisjoni ähm, ettepanek on, et äh, oleks null koma null kakskümmend viis milligrammi kuupmeetri kohta, aga Hollandis, Saksamaal ja Prantsusmaal on null koma null null äh, milligramm, üks milligrammi kuupmeetri kohta ehk kakskümmend viis korda vähem. ja komisjon on äh, selles osas nõus äh, seda arvesse võtma, meil on ka olemas, äh, praegu käimas uurimus, äh, mis äh, käsitlebki seda, et milline mõju oleks rangemal piirnormil ja seetõttu on väga oluline, et parlament samuti üritaks saavutada seda, et oleksid rangemad piirnormid nende kantserogeenide kohta, sellepärast et kui nad on direktiivi juba pandud, siis on neid väga raske muuta see võtab väga kaua aega ja seetõttu peaksime me üritama algusest peale äh, kehtestada kiir-, rangemaid, kaitsvamaid piirnorme. komisjoni ettepanek muudab direktiivi puhul ainult äh, kolmandat lisa ehk lisatakse piirnormid mõningate kantserogeenide kohta, aga meie tahaks kasutada võimalust et direktiivi vaadatakse praegu läbi ja tahaksime muuta ka mõningaid artikleid selles direktiivis ja ametiühingud sooviksid, et direktiivi reguleerimisala laiendatakse sellistele ainetele, mis on reproduktiivdoktiilised, praegu on kaetud ainult kantserogeenid ja mutageenid, aga meie arvame, et direktiiv peaks hõlmama ka reproduktiivtoksilisi aineid. ja põhjuseks on see, et meil on umbes kaks kuni kolm miljonit äh, töötajat, kes nendega kokku puutuvad ja praegune äh, õiguslik olukord on tõesti väga nõrk. see kaitse reproduktiivtoksiliste riskide eest on halb, meil on äh, rasedus, rasedate töötajate direktiiv, et kus on öeldud, et kui tööandja teab, et töötaja on rase, siis ta võib äh, sekkuda ja vältida kokkupuudet, aga probleemiks on see, et enamasti jääb see sekkumine liiga hiljaks, sellepärast et äh, töötaja teavitab äh, tööandjat rasedusest alles siis, kui ta on juba kolm kuud rase olnud ja see teavitamine jääb liiga hiljaks, sellepärast et ta, kokkupuude võib juba varem olnud olla. ja äh, reproduktiivtoksilisi aineid äh, käsitletakse kemikaalide direktiivis ja seal kahjuks ei ole siduvaid piirmääras, piirnorme. nii et äh, mina arvan, et reproduktiivtoksilised ained äh, samuti peaksid olema allutatud kõige rangematele piirnormidele, mis on kartsinogeen-, kantserogeenide ja mutageenide direktiivis ja seda on teinud mõned Euroopa Liidu liikmesriigid. meil on terve rida liikmesriike, kes on reproduktiivtoksilised ained juba oma äh, siseriiklikus äh, õigusaktis samuti äh, pannud samasse samadesse, samadele reeglitele alluma kui kantserogeenid ja mutageenid. on terve rida sätteid, mida me sooviksime parendada, läbipaistvus seoses äh, äh, vähiriski tasemega, mis on seotud äh, iga pi siduva piirnormiga, nagu eelnevad kõnelejad rääkisid, et kui meil on siin mingisugune piirnorm, siis ei tähenda, et on tagatud täielik kaitse, sest mingi risk on alati olemas ja me sooviks, et see, et see risk oleks õigusaktides ka ära toodud, et igaüks teaks, milline äh, on äh, risk, mis äh, selle piirnormiga seondub. ja me sooviks, äh, et ähm, töötajate tervise üle teostatav järelevalve oleks kohtulik nii enne kui pärast pensionile minekut, sellepärast et me, nagu me kuulsime, on väga pikk aeg, viiteaeg kokkupuutest kuni vähi tekkimiseni. nii et me sooviks, et, et töötajate äh, tervist jälgitakse, et oleks võimalik äh, leida need seosed äh, vähitekke ja töö käigus kantserogeensete ainetega kokkupuutumise vahel ja meil on vaja ka rohkem andmeid, see on väga oluline, kui me tahame ennetamist parandada. ja kui meil on piirmäärad siis äh, läheb äh, nende läbivaatamiseks väga palju aega ja me sooviks äh, lisada sätet, mis tagaks selle, et piirnormid, mis meil direktiivis paika pandud on, et need vaadataks läbi regulaarselt, et võtta arvesse teaduslikke andmeid. ja me tahaks kehtestada ka minimeerimisplaani, kui asendamine ei ole võimalik. ja lõpetuseks räägiksin veidi ka pikaajalisest perspektiivist, kuidas teha lõpp töötingimustest tingitud vähki haigestamisele. direktiivis ei ole meil mingit metodoloogiat piirnormide kehtestamise kohta, meil on vaja meetodeid, et kuidas langetada neid otsuseid, mis puudutaksid äh, piirnormide määrasid ja see on väga oluline, sest praegu tehakse seda nii, et võetakse aluses, aluseks lihtsalt kulude-tulude analüüs ja see tähendab, et see on umbes nagu loterii, et see hind, mida makstakse, on, mõõdet-, seda mõõdetakse inimeludes, aga kasu mõõdetakse siis lihtsalt ettevõtete kasuminumbritena. ja see loomulikult ei ole aktsepteeritav. siin ma praegu lõpetaksin ja tänan teid tähelepanu eest. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna meie neljas äh, ekspert Rebecca Smith Business Europe'ist. aitäh ja aitäh, et kutsusite mind siia täna. esmalt sooviksin väga selgelt välja öelda, et äh, tööandjad äh, tõesti äh, soovivad kaitsta töötajaid töötingimustest tingitud vähi eest ja ma olen nõus teiste kõnelejatega, et selline kaitse on nii tööandjate, töötajate kui ühiskonna huvides ja ka ettevõtete huvides ja kui on siduvad äh, piirnormid kehtestatud, siis tagab see võrdsed tingimused äh, kõigile ja sellepärast Business Europe toetab äh, üldiselt äh, äh, lisade kolm ja neli äh, muutmist ähm, mutageenide kantserogeenide direktiivis, et panna paika veel täiendavatele ainetele piirmäärad. aga meil on teatavad tingimused, mis meie, mida me sooviksime seostada kohustuslike piirnormide ähm, määramise, kindlaksmääramisele. meie arvame, et see protsess peaks äh, põhinema äh, korralikel teadlikel andmetel, mis äh, peaks siis olema uute piirnormide kehtestamise aluseks ja see peaks tuginema ka tehnilisele ja majanduslikule teostatavusele, et majanduslikku mõju tuleks korralikult analüüsida, me arvame, et ainult need analüüsid, mille puhul on teaduslikud äh, tõestus, teaduslik tõestus olemas, mis tõesti on äh, kantserogeenideks klassifitseeritud, tuleks äh, lisasse panna, sest tegemist on kantserogeenide direktiiviga. ja me arvame, et ei ole mõtet mingisuguseid arbitraarseid äh, piirmäärasid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ähm, ähm, kindlaks määrata, ükskõik, kas neid on viiskümmend või kakssada, ilma et meil oleks ähm, selgust selles, et milliste ainete puhul meil on vaja siduvat äh, kokkupuute piirnormi ja tahaksin äh, selgitada veidi seda protsessi. me loomulikult teame, et komisjon on äh, see institutsioon, kes tuleb välja nende piirnormide ettepanekuga, aga siis toimub konsulteerimine erinevate osapooltega enne seda protsessi ja äh, ma arvan, et on oluline seda siin meelde tuletada. nagu te mäletate, siis äh, töö algab äh, vähemalt Euroopa Liidu tasandil teaduslikus komitees, mis tegeleb nende piirnormidega, kes siis peab Äh, analüüsima neid piirnorme, kas äh, üldse on võimalik mõõta olemasoleva tehnikaga kokkupuudet ja see puudutab, ja siis seal on erinevaid äh, tööstuse, valitsuse esindajad ja siis tuleb see siia parlamendi tööhõivekomisjoni ja see on väga oluline samm, sest siis, äh, vabandust, siis läheb äh, nõukogusse, äh, nõuandvasse töörühma ja siis uuritakse, et kas sotsiaalmajanduslikud kriteeriumid on täidetud, kas teostatavus on tagatud ja eelmine kõneleja rääkis siin kulude-tulude analüüsist, see on väga oluline instrument ja ma arvan, et te olete nõus, et meie arvame, et ähm, väga oluline on siin äh, see teostatavuse aspekt, äh, et oleks võimalik tagada seda, et ähm, vastavad tööstusharud on võimelised üldse neid äh, kokkupuute piirnorme täitma ja seetõttu mm, töötajaid kaitsma, et see peab olema tasakaalus ja mis puudutab nõuandvat komiteed, siis vahel on minge meil selge üksmeel töötajate, tööandjate ja valitsuste vahel, aga vahel ei ole. ja need piirnormid, mis paika pannakse või välja pakutakse nõuandva komitee äh, arvastustes, äh, arvamustes, need põhinevad äh, väga korralikule lausele ja me soovime, et ja me üldiselt me oleme näinud, et komisjon reeglina äh, on järginud seda, mis äh, on tulnud sellest nõuandvast äh, komi-, komiteest, äh, kus on esindatud kõik kolm osapoolt ja sel-, selge on see, et kogu see protsess võtab aega, nagu eelmine kõneleja ütles, et kui on vaja piirnorme uuendada, siis võtab see palju aega ja võiks ju mõelda sellele, et panna paika mingisugune kiirem ja lihtsam protsess Euroopa Liidu tasandil piirnormide kehtestamiseks, aga me peame mm, siiski jälgima, et me ei äh, läheks mööda nendest, mm, nendest äh, menetlustest, sest et see tagab äh, reeglina konsensuse erinevate osapoolte vahel. ja loomulikult on vaja mainida ka seda, et meil tulevad ka teise ja kolmanda laine ettepanekud ja see, mida ma ütlesin, need kehtivad ka nendele äh, Äh, ka teise ja kolmanda ähm, laine äh, ettepanekutele. ja me mõistame, et erinevates tööstusharudes on muresid seoses mõningate piirnormide või mõningate ainete lisamisega kantserogeenide direktiivi. Te olete teadlikud sellest, et on äh, väga pikk arutelu olnud sissehingatava kristallilise ränidioksiidi üle, et kas see peaks direktiivis äh, ähm, määratletud olema ja teaduslikus komitees äh, toimub veidi teistsugune analüüs ja konsensust tegelikult selle aine osas ei ole. ma arvan, et oluline on mainida, et mõningates äh, sektorites on muresid seoses selle aine võtmisega kantserogeenide direktiivi ja see ei puuduta mitte ainult piirnorme, vaid äh, ka teiste meetmete rakendamist, mis äh, direktiivis ette on nähtud, seal on nii-öelda meetmete hierarhia, et kas on vajalik asendamismeetmeid kasutada või on vaja mingit suletud protsessi me teame ja ma arvan, et ka teie teate, et me toetame seda asjaolu, et komisjoni ettepanek viitab Euroopa mi-, sektoritevahelisele kokkuleppele selleks, et kaitsetööt-, töötajaid mm, tagamaks kristallilise ranitioksiidi korralikku käitlemist. sellele on viidatud ähm, selle, selle dokumendi ähm, ettepaneku ähm, põhjenduspunktides, et see on täiendav ähm, kokkulepe ja me peame vaatama, et kuidas äh, siis tööstuse äh, nende tingimustega hakkama saab meil on mõningaid muresid ka, mis puudutavad piirnorme seoses puidutolmuga. see puudutab ka teostamisega seotud muresid. me oleme mõningatelt sektoritelt saanud teada, et mõningad masinad, näiteks eriti just käsid äh, äh käsimasinad ähm, ei võimalda väga palju praegusest piirnormist allapoole enam minna ja see tähendab seda, et on juba mingeid meetmeid võetud ja neid masinaid ei ole kuidagi võimalik asendada see on see, millest ma räägin, kui tegemist on tehnilise teostavusega, et võib olla praktilisi probleeme töökohal, mis äh, ei võimalda täita mingisuguse, võimaldaks järgida mingeid väik-, väiksemaid piirnorme või mingeid muid tingimusi, mis direktiivis on. ja Chrome kuus, selles osas on samuti olnud arutelusid, me teame, et tegemist on ka praegu asjaga, mida nõukogus on arutatud ja nagu nõuande komitee on öelnud, võib olla vaja paika panna mingi äh, ajavahemik, mille jooksul toimub äh, läbivaatamine Chrome kuue osas, aga me oleme sellega nõus, aga me arvame, et vaja on käsitleda erinevaid sektoreid, erinevaid tööstusharusid, mis kasutavad Chrome kuut, et äh, kas neil oleks võimalik oma tööd, tootmisprotsesse ümber kujundada, näiteks suletud süsteeme kasutada äh, ja meil võib olla vaja paika panna mingisugune ajavahemik, mille puhul toimub äh, läbivaatamine äh, tulevikus. kokkuvõttes on meil mõningaid muresid, mis puudutavad mõningaid äh, piirnorme, mis on seotud mõningate ainetega selles direktiivis. meie sooviks, et teie järgiks komisjoni ettepanekut nii äh, palju kui võimalik ja selle põhjuseks on see, et nõuandvas komitees oli erinevatelt äh, rühmadelt väga tugev toetus sellele, need rühmad erin-, esindasid nii töötajaid, tööandjaid kui valitsust, see kõik põhineb teaduslikele andmetele ja liikmesriikidelt äh, on ka tagatud äh, suur toetus, nii palju kui mina olen nõukogu aruteludes toimuva kohta teada saanud ja mis puudutab direktiivi artikleid, siis äh, ma arvan, et kiir-, oluline on kiiresti see läbivaatamine ära teha, panna paika uued äh, piirnormid äh, direktiivis ja ma, me arvan, et me arvame, et kui me arustame, alustame sellist pikemat arutelu artiklite muutmise üle, siis see võiks seda äh, protsessi aeglustada, et pigem äh, oleks vaja järgida seda, mida komisjon on öelnud, selleks et kiiresti edasi liikuda selle valdkonnaga. aitäh kõigile ekspertidele ja enne, kui ma nüüd annan sõna Maritale, lubage mul palun teha üks isiklik märkus. mind ikka ja jälle üllatab see, kui lihtsalt te räägite kulude-tulude analüüsist äh, sellistes analüüsides, sellistes kõnelustes. mul on äh, vähk ja ma ei, umbes kaks ja pool aastat võin ma öelda, et äh, mul oli äh, vähk et kahe ja poole aasta pärast saan ma võib-olla loodetavasti öelda, et mul oli vähk, aga mind ikka jälle üllatab, kui lihtsalt te räägite sellest kulude-tulude analüüsist, aga nüüd saab sõna proua Olskõg. Uh, aitäh, mina räägin rootsi keelt, nüüd palun pange klapid pähe. Eh, suur aitäh kõikidele teile selle eest, et siia tulite ja et te olete jaganud oma teadmisi meiega. meie esimees, tema, Hendel ütles väga selgelt äh, välja selle, et meil kõigil on isiklik suhe vähiga. ma arvan, et see on ikka niimoodi väga levinud haigustega Need on äh, seot-, need puudutavad meid inimestena, mitte ainult poliitikutena või organisatsioonidena. ja ka meie lähenemine on väga inimlik, seda on näha ka sellest tööst, mida me teeme nii et võib-olla natukene arvudest, mida te mainisite. ja meie oma töös oleme ka neist tihti juhtunud. näiteks see, et meil on äh, sada kaks, üle saja kahekümne tuhande äh, vähijuhtumi, mis lõpevad surmaga, mis on seotud äh, vähiga töökohal. see on täiesti traagiline, tegemist on ju ühe rikkama osaga maailmast me oleme samuti eesrinnas äh, tõsiste haigustega võitlemisel. nii et kindlasti see arv äh, on selline, mis, äh, millest me lähtume tulevastes ettepanekutest. viiskümmend kolm protsenti kõikidest surmajuhtumitest tööga seoses Äh, tulenevad vähist. ja see on jällegi ka üks arv, millest me lähtume, kui me tööd teeme. me teame, et äh, siin on mängus ka majandushuvid ja muudki, see tähendab seda, et me peame alati äh, väga kõrge taseme tagama ja nõudma liikmesriikidelt selle täitmist, me ei saa ka ka võtta vastu selliseid otsuseid, mille vastu poolel, pooltel riikidel Euroopa Liidus pole mingit huvi. kuid ma tahaksin siiski ka mõista anda, et meil on väga kõrged ambitsioonid. ja me teame, ka seda tegelikult, et me peame oma ettepanekuid äh, koostama reaalsusega arvestades, me peame samm-sammult edasi liikuma. meie muidugi tahaksime mitu sammu korraga astuda, aga me peame saama ka toetuse oma tööle. ning äh, meil peab olema võimalik või võimalikult tõhusalt töötada, kui nüüd kõik faktid on meil olemas. siis jah, need faktid on väga olulised, aga samas ma usun, et osa meie tööst, mida me teeme, seda mõjutab suuresti äh, erinevad äh, aspektid, huvide konflikt, majanduslik aspekt jah, on no, äh, tõesti konflikte töövõtjate ning äh, ettevõtete omanike vahel. samuti on suuri erinevusi liikmesriigiti. mõned liikmesriigid on saavutanud ju väga kõrge taseme nii ühiskonnas kui ka töökohtadel neis küsimustes teistes liikmesriikides jällegi ei ole see nii. seega Euroopa Parlamendis ja siin komisjonis me peame tagama, et need, kellel on raskusi nende ambitsioonide täitmisega, mis meil on, me peame abistama neil järgi jõuda meile. nüüd aga tahaksin veel üle korrata, et tegemist on küsimusega, mis puudutab meid kõiki ja mitte samal moel kui teised küsimused, sellepärast et tegemist on üldhuviga, kuid see on ka meile väga isiklikult oluline teema, seega ma tahaksin tänada teid selle eest, et te olete osalenud täna, osa infost oli täiesti uus täna, osa infost, mida kuulsime siin, oli selline, mis üldse meid eh, nii kaugele on viinud ja viinud meid selleni, et komisjonis me selle kallal tööd teeme. me igastahes jätkame teiega tööd eh, teen teiega koos tööd, hoiame kontakti ja loodame ambitsioonikaid tulemusi. tahaksin mainida midagi, mida paljud meie komisjoni liikmed on nõudnud, nimelt ka soomõõtmega arvestamine. ja te mainisite seda ka oma sissejuhatavas sõnavõtus siiani ei ole sellega ilmtingimata arvestatud meie töös ning see on ka põhjuseks, miks me peaksime kaasama soomõõtme omaenda poolt tehtavatesse tulevastesse ettepanekutesse. suur aitäh! aitäh, Marita! ja nüüd saavad sõna variraportöörid. Claude Rule esimesena. suur aitäh! meil on siin tõesti väga hea tehnoloogiaga, aga kahjuks mina ise ei ole niivõrd äh, osav äh, selle tehnoloogiaga, nii et väga hea oleks, kui saaksime need slaidid äh, ka eraldi. väga põnevad olid need. aga te rääkisite päris palju tervishoiust ning selle tagamisega kaasnevatest kuludest, see on küll oluline, kuid sellega on seotud ka eetilised küsimused, kuid ma tahaksin teada täpsemalt, äh, millised andmed te sisestate, kui te selliseid arvutusi teete, kas äh, kindlustusettevõtete omad või midagi muud. ning samuti tahaksin toonitada, kuivõrd oluline on äh, vähijuhtumite tekkimise jälgimine pärast tööl käimise lõpetamist. ja ma tahaksin veel toonitada seda, et probleemid ei esine mitte ainult tööstussektoris, vaid väga palju samuti teenuste valdkonnas ja mitte ilmtingimata äh, ühtede äh, puhaste ainetega, vaid äh, tihti just segudega, näiteks puhastusteenuste osas. ma mäletan, meil oli probleeme sellega, et erinevad tooted, ained segunesid ja töötajad ei teadnud, mis see endaga kaasa toob. me peaksime samuti äh, äh, juuksurisektori äh, ka arvestama, seal on kvaliteedinormid olemas, loodetavasti komisjon suhtub natukene positiivsemalt neisse kokkulepetesse varasemast. ja lõpetuseks me peaksime vaatama, mis toimub erinevates liikmesriikides, millised on äh, väärtused. ühest küljest äh, on muidugi olukord erinev, kuid kui miski ühes kohas toimib, siis ei ole põhjust, miks ta mujal ei võiks toimida. ja ma usun, et me peaksime püüdlema selle poole, et meil oleks võimalikult palju ambitsioone tagamaks töötajate tervishoid, kuid samas peame olema realistlikud ja peame arvestama sellega, kas see on ka teostatav. ei ole mingit mõtet neid eesmärke püstitada, kui me teame, et nende täitmisest hoidutakse kõrvale. me peame ikkagi tõhusust silmas pidama. mängus on väga palju, siin räägiti sajast tuhandest, aga mm, liiklusõnnetusi äh, näiteks kakskümmend viis, äh, seal on kakskümmend viis tuhat surmajuhtumit iga aasta. me peame investeerima selleks, et vältida liiklusõnnetusi, aga siin me räägime sajast tuhandest, nii et me peame vähemalt sama palju investeerima. meil on vaja seega mitmeid vahendeid, õigusloomeline, mille kallal me kindlasti äh, tööd teeme, kuid samuti peame ennetama ja teavitama äh, ja peame samuti häid tavasid jagama. me peaksime juhtuma sellest, mis äh, epilepsia puhul on tehtud. me teame, et meil on nüüd äh, head tavad, mis äh, on heaks kiidetud ja mida kõik kasutavad. ja pean silmas just nimelt selliseid juhiseid, millest oleks see suur abi selleks, et vähendada vähijuhtumite äh, arvu töökohtadel, aitäh. Claude, äh, du hast völlig recht. Claude, sul on täiesti õigus, õigus tõesti, jah. Need slaidid on äh, muidugi äh, võimalik hiljem ka teil kaustast saada, aga need äh, ekraanid on siin tõesti väikesed. proua McIntyre'it ei ole ECR fraktsioonist, kas keegi teine on kohal? jah, kolleeg Hodž. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem hovoriť teda v mene našej spravodajkyne, pani McIntyre. Aitäh, ütleb proua Šitnanska. ma asendan äh, proua McIntyre'it tõesti suur tänu teie äh, panuse eest, me üritame jõuda heale kokkuleppele ja sellepärast on väga tähtis ära kuulata väga palju erinevaid arvamusi ja mõelda ja vältida ka sellele, seda, et me saame tulemused, mida me ei taha me vaatame nüüd üle kahe tuhande neljanda aasta direktiivi ja lisame sinna aineid tõesti. töökohal tekkiva vähivastane võitlus peab olema meie prioriteediks, ka kõikide ettevõtete prioriteediks ja nüüd äh, kohustuslike äh, väärtuste paikapanemine võib-olla aitab tõesti tööstusettevõtete jaoks äh, kogu Euroopas paika panna öö, vabandust äh,, võrdsed võimalused luua, aga tuleb mõelda ka selle peale, kas see kõik on tehtav ja kas me saame äh, arvestada ka viimaste teadusuuringutega, me tõesti peame vaatama ka äh, millised on statiilised andmed, sest kes teab, äh, võib-olla tulevad sellega kaasa ka nähud, mida me ei soovi, nagu näiteks töökohtade kadumine ja majanduskasvu vähenemine äh, mulle ei meeldi, et me üle hakkaksime vaatama artikleid, sellepärast ma leian, et me tõesti peaksime ainult lisadega tegelema ja ootan juba koostööd järgnevatel kuudel. aitäh, järgmisena peaks Renate Veber sõna saama. kas Aldest keegi soovib sõna saada, teda ei ole, Patrick ja Rikki, Lehi ja Rikki pole ka kohal. rohelised, Karima Telliga, teda pole kohal ei ole ka kedagi, kes praegu märku annaks, et ta sõna võtaks, EFTD kohta kehtib sama. Äh, Joel Melin, ENF fraktsioon. palun. suur aitäh. aitäh kõikidele sõnavõtjatele ja ekspertidele, kes äh, täna osalesid ja eriti Ametiühingute Instituudi esindajad äh, pakkusid mulle huvi ja aitäh, et äh, täna mul see võimalus avanes. mis puudutab meie ettepanekut, siis mul on siin mitu märkust, ma usun, et on päris šokeeriv rääkida äh, kulutõhususest. ma arvan, et oleks parem rääkida lihtsalt kuludest, sellepärast et äh, muidugi mõista, tegemist on ettevõtete poolt äh, tehtud äh, kuludega tihtilugu, aga ei ole neid kulusid tehtud ja ennetus on jäänud ära. ennetamine just ongi väga oluline, ennetamine, kuid äh, samuti eelnev tegutsemine, sellepärast et me teame, et ka äh, Äh, seeläbi on võimalik äh, mõjutada erinevaid aspekte nagu kokkupuude negatiivsete tingimustega, haiguse äh, väljakujunemise aeg ja nii edasi. lisaks sellele me teame, et ka rahalised kulud kaasnevad, investeeringud on väga suured ja tõsised, et kui me räägime näiteks käsitsi kasutatavatest puutöömasinatest või muust sellisest, see muidugi mõjutab konkurentsivõimet kuid äh, kui äh, isik äh, on juba vähki haigestunud või perekond on seotud sellega kokku puutunud, tihtilugu just tööliste abikaasad, kes on puhastanud nende riideid, pärast on haigestunud, nii et sellega kaasnevad veel ka muud kulud, tuleb ravikulud katta nii töötaja enda puhul kui tema perekonna puhul, sotsiaalkindlustus ja see on kõik ja see langeb siis juba tööandjate peale. tihti need kulud muutuvadki keskselt oluliseks, aga me ei tohiks rääkida kulutõhususest nii-öelda, vaid lihtsalt sellest, kui suured kulud sellega kaasnevad lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis. ma kuulsin ka seda, et Business Euroopa esindaja ütles, et me peaksime jääma praeguse teksti juurde, sellepärast et see peaks võimaldama äh, kiirelt äh, edasi liikuda, kuid võib-olla me saaksime selles tekstis ka siiski välja tuua mõningaid äh, ennetuslikke aspekte. ehk peaksime rääkima siis lävedest seoses ainetega. see võiks olla selline lisatelg Äh, mille kohta teen ka siis, kui aeg kätte jõuab, muudatusettepanekuid, aitäh. So, nun hat äh, nii, nüüd Czeslaw Hodž. Dziękuję, panie przewodniczący. Najpierw... E, aitäh, härra esimees. kõigepealt suur, suur tänu kõikidele ekspertidele selle informatsiooni eest, äh, mida nad meiega jagasid. ma arvan, et me võime siin võib-olla küll tõesti töötajate lähetamise direktiivi ja ka teiste direktiivide üle vaielda, sest tegelikult vaidlused on osa demokraatiast, aga kui me räägime vähki tekitavast ainetest töökohal, siis me peame rääkima ühel häälel. sest kui töötajal diagnoositakse vähk ja seda töökohal olenevate tingimuste pärast, siis ei ole mit-, üldse tähtis see, kui palju tõuseb tootlikkus, kui palju äh, kasumit teenib ettevõte. Äh, isegi mitte hüvitis ei maksa mitte midagi, maksab selle töötaja tervis ja tema elu, see on kõige tähtsam väärtus ja ise olen arst, nelikümmend aastat inimesi ravinud ning olen tõesti ise ka näinud tosinaid selliseid äh, äh, vähidiagnoose ja ma, ma tean, milline draama see on ja ma võin teile tõesti arstina öelda, et äh, vähidiagnoos ei pruugi olla kohe surmaotsuseks, sellepärast et suurt osa vähiliike on võimalik ravida, kui nad aga varajaselt avastatakse väga tähtis on aga see, et kõige paremaks ravimiks vähi vastu ja kõige suuremaks vähi vastaseks ongi ennetustöö. ja hoolimata sellest, et äh, need eeskirjad erinevates riikides on erinevad, ei peeta nendest kinni, neid ei kasutata rakendada. kui me räägime siin sajast tuhandest, isegi sadadest tuhandetest vähijuhtumitest igal aastal, siis on see ju nagu linn, kus elab sada tuhat elanikku, mis igal aastal siis Euroopa Liidu kaardilt kaob. tegemist on väga suure riskiga ja mulle meeldib väga siin ametiühingute esindaja seisukoht, kes üldse ei rääkinud kuludest ja eelistest, vaid te lihtsalt ütlete, et kõige tähtsam on äh, töötaja elu ja tervis, sest äh, kui see nii poleks, äh, valitseksid meil Euroopas ainult negatiivsed väärtused. ma arvan, et meil on siin tõesti õudust tekitavad informatsiooni, mida jagati, kui me kuuleme, et ka juuksurid, koristajad puutuvad nende ainetega kokku, siis äh, ma ei taha endale isegi mitte ette kujutada, äh, kui paljude kantserogeensete ainetega puutuvad kokku mööblitehaste töötajad eriti just Kesk- ja Ida-Euroopas ei peeta nendest standarditest äh, üldse kinni ja ei ole ka mitte mingit keskset äh, registrit, kus oleks äh, vähiriskid koondatud ja just sellepärast ma leian, et selles küsimuses peame me tõesti väga otsustavalt tegutsema ja need Euroopa piirväärtused tuleb nii kiiresti kui võimalik sisse viia ja nende kinnipidamist tuleb ka nõuda. muidugi me võime rääkida sellest, et millised on tingimused erinevates liikmesriikides ja kas nad vastavad sellele. ei, need piirväärtused tuleb paika panna ja nendest tuleb kinni pidada, sest tegemist on tegelikult võitlusega meie põhiväärtuste eest ja selle eest, Äh, töötajate elu ja tervis äh, on kõige suurema väärtusega ja üldse pole vaja siin rääkida sellest, mis on kulud ja mis on tulud. aitäh! aitäh, Terri Randke, palun järgmisena. aitäh, härra esimees. ma vabandan Karima Telli nimel, kes on variraportöör, aga ta ei saa täna kahjuks äh, siia tulla ma üritan äh, mõned mõtted siiski välja tuua, mis on meie fraktsiooni jaoks tähtsad. meil on väga hea meel, et siin on nüüd edasi liigutud selles küsimuses. me oleme oodanud ettepanekuid selles valdkonnas juba päris pikka aega ja Euroopa Liit mängib siin tõesti väga tähtsat rolli just töötervise ja tööohutuse küsimustes töökohal. ja just äh, kantserogeenide puhul on tegemist küsimusega, mis mõjutab miljoneid inimesi. nii et me tõesti toetame seda, et me selles valdkonnas edasi liiguksime kui me nüüd räägime sellest, et äh, kus me sooviksime muudatusi ja edasiminekut. me tahaksime kohaldusala laiendada selleks, et oleksid kaasatud ka need ained, mis mõjutavad negatiivselt eh, reproduktiivset funktsiooni. Eh, me peaksime vaatama, mida on meil võimalik veel selles valdkonnas ära teha. peale selle me soovime veel ka vähendada ka maksimaalseid eh, piirväärtuseid sest äh, siin nagu juba äh, öeldi seda, et teatud liikmesriikides on võimalik madalamate piirväärtustega hakkama saama, saada, see tähendab, et tegelikult peaks hakkama saama ka kogu Euroopas, kui äh, me lihtsalt kuulaksime ära need riigid ja saaksime teada, mida nad teistmoodi teevad. ja viimane punkt, tõesti teenuste sektor tuleb kaasata, sellepärast et eriti just naised töötavad teenuste sektoris, neid on seal väga palju ja nemad äh, puutuvad siis iga päev kokku nende terviseriskidega. see on meie jaoks tähtis ja Karim Hotelli nimel võin öelda, et me tõesti ootame juba neid viljakaid ja konstruktiivseid arutelusid. aitäh, äh, kolleeg Fruntulis, palun. mul on väga hea meel selle arutelu üle ja ma olen nõus nendega, kes enne sõna võtsid. ma olen nõus sellega, et vaja on kantserogeenide piirmäärasid alandada ja vaja on prioriteetseks pidada neid, mis on kõige kahjulikumad, põhjustavad kõige suuremat kahju, aga see on paralleelne kampaaniaga, et töötajad ise järgiks neid piirnorme, sest nad võib-olla lihtsalt ei tea või siis nad mõtlevad, et äh, kõik need halvad asjad juhtuvad teistega äh, ja nad kohati ei äh, kasuta neid kaitsevahendeid, mis võimalik, mida võimalik oleks kasutada. ja kahjuks vähk tekib alles hiljem ja alles pärast töötamise lõppu. väga vale on siin rääkida, väga vale on siin rääkida kuludest ja tuludest, sest siin on tegemist inimeste elu härra Hendel, ma tahaksin rääkida ise ka paarist asjast, äh, teen seda äh, meelega enne, kui ma annan sõna komisjonile, sest ma arvan, et meil on siin aspekte, mille üle me peaksime veel mõtlema, võttes arvesse seda üldist äh, vähi, vähki haigestumise konteksti. esiteks, mind ärritab see, et meil endiselt ei ole mõistlikke andmeid, mida aluseks võtta. ma tean, kuna see mind ennast puudutab, on seda, et Saksamaal praegu luuakse riiklikku vähiregistrit. kas ei oleks mõttekas selles seoses äh, luua ka Euroopa tasandi vähiregistrit, eriti võttes arvesse seda asjaolu, et arstid, onkoloogid ütlevad, et neile ei meeldi seda tunnistada, aga rohkem kui kaheksakümne protsendi vähijuhtumite puhul nad tegelikult ei tea, millest nad tingitud on, ehk kausal, kausaalsust ei ole tegelikult veel suudetud niimoodi põhjendada, kui see tegelikult äh, meditsiiniliselt vajalik oleks. ja üks põhjustest, miks äh, see puudutab äh, noori eelkõige, ma saan aru, ma ise ju ka töötasin tööstuses, tegin seal, läbisin seal väljaõppe ja kõikvõimalike kaitsevahendite, turvaprillide, hingamisteede kaitsevahendite kasutamine ei ole noorte meelest just eriti äge, nad lihtsalt ei kasuta neid. aga siin tekib nüüd küsimus, et mida oleks võimalik teha, kas oleks võimalik läbi viia mingi selline kampaania või kehtestada rangemad kohustused, et kaitsevahendeid kasutataks, et kuidas me saaksime asi, olukorda parandada, sest me ei saa ju seda nii jätta. ja kui nende vahendite kasutamine on täiesti jama, ma ju mõistan, et noor, noorte meelest see äge ei ole, siis me peame mõtlema, et mida teha saaks. ja kolmas asi, mis, mida ma ka oma kogemusest tean, on see, et arstid, Tšeslav Hokk kinnitas mulle seda oma kogemustest arstitööga. me teame täna, et tegelikult ei tehta piisavalt palju äh, ennetavaid uuringuid ja arstid näiteks ütlevad, et kui te oleksite kaheksateist 18 äh, kuud varem tulnud, äh, siis äh, oleks me võib-olla midagi teha saanud, aga see viis aastat, äh, mis meil praegu on erinevate uur-, ennetavate uuringute vahel, see on liiga pikk aeg. ja kui me tahame preventsiooni parandada, siis väga mõistlik oleks ka, kui neid ennetavaid sõeluuringuid tehtaks tihemini. ja mul on siin nüüd nende ähm, märkuste taga küsimärgid, sest ma palun, et eksperdid või äh, komisjon või meie ekspert Marita äh, vajadusel neid, neile vastaks, reageeriks ja komisjoni nimel äh, palun siis sõna võtta Theresa Moitinjal. aitäh, esimees, ma tänan teid ka nende äh, presentatsioonide eest, mis äh, andsid meile teavet äh, nii oluliste äh, teemade kohta ja see ettepanek, millega komisjon eelmise maikuus välja tuli, seda me võime pidada ambitsioonikaks ettepanekuks, sest meie meelest on tegemist suure sammuga edasi selleks, et parandada töötajate tervishoidu ja tööohutust. meile väga meeldib, et seda ettepanekut on tervitatud. ma tahaksin lihtsalt rõhutada seda, et see ettepanek võtti vastu pärast pikka konsulteerimist teaduslike komiteedega, nii et see tugineb teaduslikele hinnakud, hinnangutele, aga ka konsulteeriti kolmepoolse tööohutuse ja töötervishoiu komiteega, nii et äh, kõik tugineb siin äh, tõesti teadusuuringutele ja meie enda äh, IOM uurimusele, mida me palusime läbi viia IOM-il, kes ta samuti hindas teostatavust ja see kõik võimaldas komisjonil tulla välja siis nende piirnormidega, mis äh, ettepanekus on. ma meenutaks teile ka, et siduvad kokkupute piirnormid on väga olulised äh, vahendid, mis äh, toetavad töötajaid ja direktiivi jõustajaid, mis tõesti kohalduvad kõigile mm, ennetuse ja kaitsemeetmetele, mis võimaldavad siis töötajaid äh, korralikult kaitsta, aga ma tahaksin rõhutada ka seda, et mm, jätkuvalt kehtivad äh, teised, mm, teised sätted äh, direktiivis, mitte ainult need, see miinimum, mitte ainult see piirmäärade vähendamine. ja annaksin võib-olla sõna kolleegidele, kes võib-olla tahavad äh, detailsemalt kommenteerida mõningaid täna tõstatatud äh, as-, aspekte ja siis äh, tuleks tagasi esimehe esitatud küsimuste juurde. aitäh, Theresa ja äh, tere hommikust kõigile liikmetele, aitäh, et kutsusite meid siia ja minu jaoks on see väga oluline äh, küsimus. üks asjadest, millest tahtsin rääkida rohkem tehnilisest perspektiivist lähtudes, on just see, et kuidas see eh, ka-, kantserogeenide ja mutageenide direktiiv on välja kujundatud. me rääkisime siin äh, piirnormidest, aga direktiiv tegelikult äh, seda kohaldub palju laiemalt, see on väga range, väga kõrgete standarditega direktiiv, mis võtab arvesse selle teema olulisust äh, ja see mudel, et meil on siin äh, siduvad piirmäärad, mis on paika pandud lisades, aga siin rõhutatakse seda, et äh, et alati tuleb äh, piirata kokkupuutumist, kus see on võimalik, et äh, kantserogeene tuleks kasutada suletud süsteemides või siis muudel juhtudel äh, minimeerida kokkupuudet. see on väga kõrge standard, see kohaldub kõigile keemilistele ainetele, ükskõik, kas nad on lisades ära toodud või mitte. see on väga range standard ja põhjus, miks see nii range on, on see, et enam mikrokantserogeenide puhul ei ole mingit sellist asja nagu ohutu kokkupuude. see on äh, väga oluline aspekt ja põhjus, miks see nii oluline on ja miks ma seda mainida tahtsin, oli see, et direktiiv ise on äh, väga range ja väga ambitsioonikas meede ja on olnud seda juba pikka aega, aga see on äh, välja kujundatud niimoodi just nendele ainetele, mille puhul ei ole ohutut äh, kokkupuute äh, määra ja sellepärast äh, seda ei ole ka mm, reproduktiivtoksilistele ainetele laiendatud, sellepärast et nende puhul on olemas ohutu kokkupuutemäär. tahaksin lühidalt rääkida ka indikatiivsetest kokkupuutemääradest sest kohati arvatakse, et need meetmed ei ole nii sama tugevad, komisjon seda arvamust ei jaga, et kui on need indikatiivsed ähm, piirmäärad, äh, mis on olemas kemikati-, kemikaalide direktiivis, liikmesriigid peavad nad üle võtma ja kui neid piirmäärasid ületatakse, siis tuleb seda õigustada, nii et meie meelest ei ole tegemist nõrgema meetmega. ja mis puudutab Äh, Chrome kuud, mis on väga palju tähelepanu saanud, ma tahaksin öelda, et kolmeteistkümnest kantserogeenist, mis äh, selles ettepanekus käsitletud on, on Chrome kuus ainus, mille puhul äh, meie mõjuhinnangu kohaselt praegused kulud on juba suuremad kui tulud ja Chrome kuus on oluline kantserogeen töökeskkonnas, aga mis puudutab ambitsioonikust, siis me juba lähme, see läheb Euroopale rohkem maksma, kui me, kui tulu toob ja sellepärast ja sellega ma praegu lõpetaksingi. ja nüüd tuleksin tagasi teie küsimuste juurde tõepoolest, vaja on paremaid andmeid Euroopa Liidu tasandil ja seetõttu komisjoni teenistused on tellinud äh, välise uuringu, mis käsitleks siis äh, teostatavust, ähm, et kas oleks võimalik luua ohtlike kemikaalide äh, andmebaas, see on niinimetatud HASCEM ohtlike kemikaalide uurimus, mida praegu just lõpetatakse ja ma olen täiesti nõus, et on vaja tõsta teadlikkust, vaja on vastavaid meetmeid selles valdkonnas ja ma arvan, et sellega seoses on oluline rääkida e, agentuuri tulevasest e, kampaaniast, mis on pühendatud ohtlike ainete teemale. ma arvan, et väga oluline on käsitleda just neid e, teemasid, mis puudutavad kantserogeensete ainetega kokkupuutumist ja vaja on äh, innustada noori või mõningaid muid haavatavaid töötajaid, kes äh, puutuvad kokku kantserogeenidega, sellest rohkem teada saama ja äh, mis puudutab andmete kättesaadavust, ma arvan, et äh, see uurimus, mille viib läbi Bilbao agentuur ja mis puudutab kokkupuudet kantserogeenidega, ka see võiks anda meile väärtuslikke andmeid. ja lõpetuseks, jah, tõepoolest, me oleme nõus, et, et on väga suur lahknevus diagnostiliste kriteeriumide vahel liikmesriikides. tahaksime teie tähelepanu juhtida ühele olulisele aruandele, mille koostasid komisjoni teenistused mõne, mõni aasta tagasi ja see on siis teabeleht diagnostiliste kriteeriumite kohta, mis võiks anda panuse sellesse, et oleks sama, ühesugusem arusaamine äh, tööst tingitud äh, haigustest äh, ja komisjon teeb jõupingutusi selleks, et äh, et oleks parem stat-, statistika kutsehaiguste kohta. meil on siis projekt, mida me viime läbi Eurostatiga, see on pilootprojekt, mis varsti käivitub ja seal on lihtsustatud kutsehaiguste nimekiri millel oleksid siis samasugused äh, diagnosti-, diagnoosimiskriteeriumid enamuses liikmesriikides. nii et need on need meetmed, millega me praegu, praegust olukorda parandada üritame, aitäh! aitäh ja nüüd äh, palun ekspertidel veel kord äh, kõnelemise järjekorras sõna võtta, aga ma pean paraku kehtestama ka teile sellised reeglid nagu muidu Euroopa Parlamendis, ehk teil on aega üks minut. ja kui äh, läheb poolteist minutit, siis selle ma kannatan veel välja. Leslie Rushton, palun Thank you um.... aitäh. väga huvitav on olnud kuulda, kui palju on erinevaid arvamusi. ma arvan, et eh, samuti on väga huvitav ära kuulata patsientide oma ja ma nõustun, et tegelikult komisjoni dokument ei eh, puuduta seda aspekti ja ei puuduta ka mõju perekonnale. väga keerukas on selliseid asju kuidagi äh, kuludesse arvutada. Need, äh, me küll üritasime välja arvutada kulusid oma uuringus, aga tegelikult kulud ühiskonnale on tohutud. me loodetavasti elame ülevähi, elame pikemalt, aga see tähendab seda, et nii ehk nii saab olema rohkem vähke, rohkem ka kutsega seotud vähke ja seega muidugi tervitan äh, selle, neid jõupingutusi, mida tehakse tööstuses ja üritatakse inimesi tööl hoida. me peame mõtlema sellele, kuidas need inimesed, kellel on vähku olnud, kuidas me saaksime neid hoida nii kaua tööl, et nad suudaksid oma pensioni välja teenida. me teame, et pensioniiga ka lükkub kõikjal edasi, aitäh aitäh, siis saab järgmisena sõna Elke Schneider, palun. Uh, mina tuleksin tagasi selle juurde, mida ütlesin uh, kantserogeenidega seotud uh, tegevuse kohta ja ennetuse kohta ja tuleksin selle juurde ka, mida Leslie ütles enne. meie viime läbi uuringut tööle tagasipöördumise kohta see puudutab siis neid töötajaid, kes on äh, vähiga kokku puutunud ja meil on ka konkreetseid äh, juhu-uuringuid äh, ettevõtetes, vaatame, millised on seal probleemid. intervjueerime ka neid inimesi, kes on korraldanud süsteeme, toomaks töötajaid tagasi ja vaatleme ka, millised on takistused edukale tagasipöördumisele. üheks prioriteetidest on kantserogeenide ohu vältimine ja muidugi mõistakse prioriteetseks grupiks on meie jaoks noored töötajad, nii et nende teemadega me tegeleme oma tulevases uurimistöös. aga me loodame häid tulemusi küsitlusest eh, ning eh, et me saame eh, nähtavusuuringu läbi viia. piloot uurimuse liikmesriikides võib-olla saame ka natukene parema pildi seeläbi sellest, kuivõrd paljud töötajatest tegelikult puutuvad selliste tingimustega kokku, puudutame ka haavatavaid töötajaid ja soomõõded. üheks kokkupuuteks, üheks küsimuseks on meil veel eraldi ka just eh, naissoost töötajate kokkupuutumine kantserogeenidena ka äh, äh, erinevatel töökohtadel ka ei, sõidukid juhtivad naised ja muu. härra Muuso, palun. Uh, jah, aitäh, ma tahaksin kommenteerida lühidalt kolme punkti. miks meil on vaja kaks tuhat kakskümmend neid eesmärke saavutada seoses äh, peamiste kontserogeenidega. volinik Tõisson rääkis sellest, aga viiskümmend kõige olulisemaid kontserogeene on sellised, mida me saaksime kaota. kaheksakümmend protsenti äh, äh, kokkupuuetest kontserogeenidega on seeläbi kaetud töökeskkonnas. ja siin tulevad mängu ka kasulikud piirmäärad. ka priori-, teedsed kantserogeenid on üks oluline punkt näiteks naistustöötajate puhul. ajakava küsimus on väga oluline, sellepärast et äh, kutse äh, vähk naistööstustöötajate puhul ei ole praegu nähtav. miks meil on äh, karmimaid piire vaja, jällegi argument on lihtne, kui seda on võimalik ühes riigis teha, siis see tähendab seda, et seda on võimalik ka teistes riikides teha. sellest on ka lihtne aru saada tahaksin tulla tagasi reproduktiiv tervisega seotud küsimuste juurde nõustun siin komisjoniga. Äh, siin paljud ained, äh, ainete puhul me tegelikult ei tea, kas mingi lävi üldse on. Äh, bisfenool A näiteks. me teame, et need ained ka on ka endokriinsed häirijad, nii et eh, kui me reproduktiivtervise kaasame eh, sellesse kantserogeenide direktiivi, siis tegelikult me parandame ka endokriinsete häirijate vastast eh, kaitset. reproduktiivküsimused on tegelikult juba kaasatud liikmesriikide tasandil kantserogeenide direktiivi mitmed riigid eh, on seda teinud Euroopa Liidus, meil on isegi mõjuhinnang komisjonist, mis näitab, et me oleme saanud kasu selles, näiteks Prantsusmaal, Saksamaal eh, on sellekohased uuringud olemas ja ja eh, seega ma leian, et on väga oluline, et me saaksime laiendada reguleerimisalaga selles suunas, niimoodi saaksime tõepoolest parandada töötajate kaitsmist. aitäh, Rebecca Smith, palun. So... aitäh. tahaksin esmalt ütelda, et meie nõustume komisjoniga selles, et kui kõik need meetmed kokku panna ühte pakesse, siis see on alles esimene laine, teine, kolmas tulevad ka, tegemist on ambitsiooniga ettepanekuga, sellele on ka väga lai toetus ja eriti sellele, et piirmäärad arvatakse eh, see sisse ja sellega nõustuvad liikmesriigid ja ka sotsiaalpartnerid. ärgem unustagem samuti ka ülejäänud väga olulisi sätteid direktiivis, millega samuti kaitstakse töötajaid. et ilmselt nii selle esimese ettepaneku kui ka järgmiste ettepanekulainete eh, eesmärgiks on paremini kaitsta kantserogeenide vastutöötajaid, aga nagu öeldud, et me peame olema ka teostatavuse suhtes realistlikud. ettevõtted toetavad seda eh, ettepanekut ja uusi piiravaid siduvaid määrasid. see ei ole üldse küsimuseks. aga kui me tahame, et töötajad tegelikult ka kaitstud saaks töökohal, siis on võimalik seda teha ainult siis, nagu ka muude seadusandluste puhul, kui tööandjad saavad seda ellu rakendada ja see on ka põhjus, miks teostatavusuuring on nii oluline. aitäh ja nüüd äh, selle päevakorra puhul saab viimase sõna raportöör Marita Ulskog. Tack för en uh, intressant diskussion. I want to thank you for this aitäh, aitäh selle arutelu eest ja kõikide nende faktide ja argumentide eest. ja nagu ma alustuseks ütlesin, siis äh, siin ei ole mitte meil ainult poliitilisi veendumusi, vaid äh, ka meil, meil on isiklikud suhted sellega ja seega ka meie reageeringud on isiklikud neile küsimustele. meie sooviks on võimalikult äh, palju saavutada komisjoni ettepanekuga. me oleme alles alustanud oma tööd ja meie tahame head tugevat tulemust mida saaks kasutada ja millel oleks mõju. ka tegelikus elus ja tööelus liikmesriikides. me teame, et erinevusi kindlasti on, liikmesriigid ei lähtu samadest äh, äh, alustest alati, aga ja tõesti väga ambitsioonikas on see ettepanek. ja me peame tagama, et ainult mõned esirinnas olevad riigid, mis direktiivi täidavad, seda teeksid, vaid me tahame ikkagi, et kõik liikmesriigid seda teeksid li Euroopa Liidus. muidugi esimesest päevast see nii ei lähe, aga see direktiiv ei tohiks mingil juhul meie suuri ambitsioone kahjustada ning peaks katma nii mehi kui naisi. ja seda igas äh, tööturu segmendis. seega suur aitäh, kindlasti jääme ühendusse ka järgnevatel kuudel selleks, et äh, jõuda heade tulemusteni. aitäh! Marita, pean... aitäh, Marita. kahekümne üheksandal novembril tööhõivekomisjonis tutvume siis raporti eelnõu esimese versiooniga. neljateistkümnendal detsembril keskpäeval on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja kahekümne viiendal ja kuuendal jaanuaril järgmisel aastal räägime me siis muudatusettepanekutest ja hääletame selle raporti üle kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril. suur tänu kõikidele ekspertidele. ma arvan, et äh, meil on väga tähtis tööprotsess veel ees ja meil on kohe kindlasti teie abi selles vaja aitäh ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number viisteist, struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ja sõna saab nüüd raportöör Tšaba Šogor, palun. kus ta on? seal. aitäh, räägin inglise keeles tahaksin tänada äh, kõiki kolleege, kes on teinud muudatusettepanekuid, ligikaudu kolmsada muudatusettepanekut tehti. ja see näitab selgelt, kuivõrd suurt muret me selle projekti puhul tunneme ja me tahame, et ka meie arvamus leiaks kajastamist siin. esmalt mured. leidsin, et paljude muudatusettepanekute taga kardeti, et seda hakatakse äh, pidama selliseks vahendiks, millega minnakse liikmesriikidest üle. aga mina ei usu seda SRSP puhul. ma leian, et siin tegelikult ei ole mitte mingeid uut, uusi asju seoses liikmesriikide kohustustega ei eelarvedistsipliinis ega ka äh, riikliku majanduspoliitika läbiviimise osas, lähtudes äh, nõukogu üldistest suunistest ning äh, liidu eesmärkidest. samuti ei äh, mõjutada seda, mida liikmesriigid peavad oma kodanikele tagama, ehk siis äh, tervislik keskkond ja töökeskkond, väärikad töökohad, äh, piisav valitsemine ning haldus, väärikas rahvatervise süsteem, haridus, sotsiaalkaitsesüsteemid ja muu selline. selles osas on äh, SRSP lihtsalt lisavahendiks, mis võimaldab neid mainitud eesmärke saavutada ning liikmesriikide asi on seda kasutada või mitte, kui nad ähm, oma probleeme lahendavad. mina usun, et äh, enamuse puhul me suudame äh, tagada seda, et liikmesriigid ja osapooled osalevad rohkem, rohkem on läbipaistvust ja ka sotsiaalsetele küsimustele pööratakse rohkem tähelepanu. ma loodan, et kui see heaks kiidetakse, siis valitsused kasutavad seda vahendit mitte pärast kriisi, vaid selleks, et kriise ennetada. nii et need meetmed ei muudaks äh, inimeste elu äh, veelgi raskemaks. omanikutunne liikmesriikide valitsused peavad kandma täielikku vastutust oma tegevuse eest ja see tähendab ka seda, et nad peavad äh, reforme ise läbi viima ning äh, nad peavad äh, kinni pidama ka reformide prioriteetidest, milles nad on kokku leppinud kuni nende elu rakendamiseni. siinkohal näen, et paljud muudatusettepanekud seda ka käsitlevad ning me leppisime kokku, et reformi prioriteetide kindlaksmääramisel on võrdsed partnerid komisjoni ja liikmesriigid ja mõlemad peavad toetama siis lõplikku otsust. samuti nägin hea meelega seda, et peaaegu kõik fraktsioonide äh, käsitlesid omaniku äh, staatust veel äh, seoses ka konsultatsioonidega reformide läbiviimisel. ma olen nõus, et kui hinnatakse vajadust tehnilise abi järgi, siis komisjon peaks samuti konsultatsioone siia alla kaasama aga ma ei usu, et me peaksime peale suundima konsultatsiooni näiteks struktuuri ja mm, investeerimisfondi puhul. Äh, partnerluse käitumisjuhendis on väga keerukad äh, juhised. Äh, siin on mängus sadade miljonite eurodeni ulatuv eelarve ja neid vahendeid kulutatakse aastakümnete jooksul liikmesriikidel peab olema võimalus abi paluda niivõrd keerukate nõude, nõuete puhul. läbipaistvus ja aruandlus, samuti tervitan suurt hulka muudatusettepanekuid, mis on seotud äh, selle valdkonnaga, põhimõtetega, mis on hädavajalik selleks, et programm hästi toimiks. ma arvan, et me peaksime ka siin õige tasakaalu saavutama seda näiteks isegi struktuurifondide puhul, kus käsitletakse eh, suuremaid projekte. info ja avalikustamisreeglid nõuavad liikmesriigilt avaldada ainult üldkokkuvõtte algus- ja lõpukuupäeva, eh, läbiviimiskoha ning eh, liidule rahastamise. eesmärgiks me näeme, et sinna on väga palju muudatusettepanekuid tehtud äh, sotsiaalaspekti äh, suurendamisel äh, ning nõutakse võitluse, vaesusvastase võitluse parandamist kõrgelt, haridust, sotsiaalset heaolu ja need on need punktid, mis on saanud ka hea ja suure heakskiidu. spordiküsimus, vabandust, abi, abisaajad ning äh, siin me peame lähtuma eelkõige liikmesriikide endi seadusandlusest, eriti võttes arvesse seda, et liikmesriigid võivad abi taotleda reformide läbiviimisel, kui nad on äh, ise algatanud need reformid. mina ei tahaks siinkohal jagatud pädevuse puhul äh, piirata abi. üheks konkreetseks näiteks, mille tahaksin tuua, siin on maksuvaldkond, mis on liikmesriikide suveräänne pädevus, kuid sellest hoolimata on väga oluline programmi eesmärke silmas pidades. mitmetes muudatusettepanekutes samuti kutsutakse üles äh, tegevusele maksudest kõrvalehiilimise, maksude vältimise vastu. samuti tehti muudatusettepanekuid selle kohta, et selle programmi rahastamisallikas ei peaks olema koormaks tuleviku jaoks. ma olen nõus, et äh, kesk, äh, vahearuandes peaks komisjon samuti analüüsima ana-, alternatiivsete rahastamisallikate leidmise võimalist äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. veel üks äh, oluline äh, punkt on võimalus tagada liikmesriigile võimalus panustada programmi rahastamisse lisavahenditega eriti tuleb siin silmas pidada selle, seda, et äh, eraldatud vahendeid on vähe ja me peaksime selle võimaluse alles jätma. kahjuks, et siin aga ei ole võimalik mingit kompromissi teha. meie toetame või oleme selle võimaluse vastu. Need olid peamised punktid, millele tahtsin täna rõhku panna, tahaksin veel kord tänada kõiki oma panuse eest ja ootan Äh, arvamuste vahetust ja loodetavasti suudame leida ühiseid äh, kompromisse nii palju kui võimalik järgnevates aruteludes. suur aitäh! aitäh! nüüd Sergio Gutierrez Preta, palun. aitäh! härra esimees, suur tänu ka raportööridele variraportööridele ja ka raportöörile tema kompromissivalmiduse eest. ma arvan, et põhimõtteliselt oleme me sellega nõus. ka meie oleme valmis liikmesriike toetama korrapoliitiliste refor-, reformide läbiviimisel, aga sellegipoolest on väga palju veel vaja ära teha. meil on siin poliitiline probleem ja ka eelarve rahade jaotamise probleem. suuremaks probleemiks on minu arvates poliitiline probleem. kõik on ju kõigega seotud. tehniline abiprogramm reformide läbiviimiseks liikmesriikides peab siiski alluma juhtimise demokraatlikele põhimõtetele, nagu näiteks kuigpakett ja kaksikpakett. ehk siis, et äh, nende programmide puhul me peame ka vaatama, mis on rahva jaoks tähtis ja millised küsimused on nende arvates tundlikud. see toob endaga kaasa ka avaliku arutelu läbipaistvuse, kes on nõunikud, eksperdid, kes seda abi siis andma peavad nii Euroopa tasandil, riiklikul või ka kohalikul tasandil. muidugi nii, et kaasatud oleks erinevad ühiskondlikud osapooled, sest see tehniline toetus peab äh, ka juhtimisprogrammidega, mida juba praegu läbi viiakse kooskõlas olema, seda siis erinevate meetmete kaudu, mis on paika pandud kuivpaketis ja kaksikpaketis. me ei tohi lasta siin tekkida lõhet tehnilise toetuse ja rahva arvamuse vahel seda siis nendes riikides, kus neid reforme läbi viiakse. seega me peame seda õigusloomelist ettepanekut parandama, meil on vaja rohkem demokraatlikku legitiimsust, see on seotud ka läbipaistvuse ja rahva kaasamisega. ja just sellepärast tooksin ma nii selgelt välja need poliitilised probleemid, nii minevikus, mis või, mis tekkisid meil minevikus, aga mis võivad tekkida ka tulevikus. raportööril on õigus, väga paljud äh, küsimused on tegelikult praegusel hetkel juba tõstatatud äh, äh korrapoliitiliste reformide all ja nüüd on liikmesriikides toetuse tagamine hoopis teistsugune kui see, mis oli alguses ette nähtud, ehk me räägime siin demokraatlikust legitiimsusest, kaasamisest ja läbipaistvusest selleks, et mineviku vigasid parandada. nüüd eelarvevahendite jagamine siin on tegemist muidugi väikese summaga mitmeaastases finantsraamistikus ja tegelikult ka üleüldiselt, kui me vaatame kogu eelarvet kuid see vahendite jagamine toimub siin ju väga tundlikus valdkonnas, struktuurireformidest räägime me ju siin. me räägime siin Ühtekuuluvusfondi vahenditest. ja sellepärast need muudatusettepanekud sada nelikümmend neli ja sada viiskümmend viis, mis minu ettepan-, mis minu fraktsioon tegi, on väga tähtsad, sest siin tuleb vahendite jagamise puhul olla ettevaatlik. olla ettevaatlik, et energia äh, valdkonnast midagi ära ei võetaks ähm,. ja samamoodi tuleb ettevaatlik olla sotsiaalfondi vahenditega. nii et nagu öeldud, õigusloomelises ettepanekus peaksime me nende piirangutega arvestama. aga üleüldiselt oleme me valmis kompromissile minema. Need ettepanekud, mis on tehtud, on meie arvates positiivsed meil on lihtsalt vaja teatud tagatisi selleks, et ähm, vahendeid kasutataks siis õigesti ja pragmaatiliselt. kui nende küsimustega arvestatakse, siis oleme me valmis äh, nende reformidega kaasa minema aga nagu öeldud, tegemist peab olema siis õigete reformidega. me ei tohi siin teatud ideoloogiat kogu Euroopale peale suruda. aitäh ja järgmisena Mariann Haakin, palun. aitäh, härra esimees. kõigepealt suur tänu raportöörile. väga positiivse ettepaneku eest olen suures osas nõus tema lähenemisega eriti siis, kui räägitakse, et reforme tuleb prioriteet, prioritiseerida just selleks, et äh, toetada äh, tööhõivet ja tootlikkust ja tõesti, kui ta räägib siin ühtekuuluvusest, siis tõesti, see on üks äh, nendest valdkondadest, mida tuleb toetada, sellepärast et meil on vaja luua õhkkond, kus liikmesriikidel on võimalik tõesti ühtekuuluvusfondi vahendeid paremini ära kasutada küsimus, miks kaasrahastamismäär äh, tõstetati sajast protsendist kuni kahesaja protsendini äh, abikõlbulike kulude puhul. kolleeg Sergio rääkis ka sellest, et kolleegid muretsevad struktuurireformi tugiprogrammi pärast, sellepärast et arvatakse, et komisjon surub meile peale oma poliitikaid ja oma tahet saan aru, et tegemist on tundliku ja poliitilise küsimusega. ja sellepärast on väga tähtis, et meie oma lõppdokumendis teeme selgeks, et tegemist on partnerlusega, mida juhivad liikmesriigid, mis arvestab kodanike mureküsimustega, peame hoolitsema läbipaistvuse eest ja see kõik peab olema meie dokumendis selgelt kirjas ja ma arvan, Sergio, sa rääkisid siin demokraatlikust legitiimsusest ja sotsiaalsest kaasatusest ja ma arvan, et äh, just nendes küsimustes me tõesti saame kokkuleppele. see on ka poliitiliselt tähtis. olen täiesti nõus raportööri kommentaaridega omanikutunde kohta, sest see on ka osa üldpildist siis vaesusevastane võitlus, sotsiaalse kaasamise sissekirjutamine ja ka need ülejäänud sotsiaalsed eesmärgid äh, selle tugiprogrammi toetuses on tõesti väga head mõtted, ma ei ole kahjuks veel kompromissettepanekuid saanud põhjalikult läbi vaadata, aga ootan juba koostööd raportööriga ka selles valdkonnas. aitäh, Terri Randke, palun. aitäh, härra esimees. ka minu poolt suur tänu raportöörile kompromissettepanekute koostamise eest, olen vägagi nõus koos teiega selle arvamuse kallal tööd edasi tegema. olen variraportöör Regionaalarengu Komisjonis sellesama tugiprogrammi üle ja meil on väga-väga tulised arutelud seal. Te teate, et tegemist on programmiga, mis puudutab Kreeka ja Küprose struktuurireforme öö, ähm, ja seda, kas me saaksime midagi sarnast teha teistes liikmesriikides. kaks äh, nädalat tagasi käisime Kreekas olukorraga tutvumas ja need inimesed, kes seal sarnast programmi Kreekas juba rakendavad, ütlesid, ja kui vaadata ka kontrollikoja raportit, tuleb see välja, et see programm on väga edukas äh, siis, kui me tahame äh, Ühtekuuluvusfondi vahendeid tõhusalt kasutada. aga puudusi on siis, kui räägitakse teistest poliitikavaldkondadest ja sellepärast ma olen veendunud, et me saame selle meetme väga tugevaks ja tõhusaks piirkondade jaoks äh, kujundada kuid siis me peaksime tõesti keskenduma rakendamisele kuidas tõukefondide vahendeid tõhusalt kasutada. ja selles suunas lähevad ka minu fraktsiooni arvamus ja muudatusettepanekud, sest tõesti on põhjust olla ettevaatlik ja kõhelda, kui me räägime sellest, kuidas seda meedet tegelikult kasutama hakatakse sest minevikus programmiriikides me nägime, et neil oli tõesti suuri probleeme äh, erinevate institutsioonide aruandluskohustusega ja keegi ei saanud täpselt ka nende struktuurist aru. nii et seda me peaksime selgelt ütlema, toetan väga ka kolleege, äh, kes rääkisid siin demokraatlikust legitiimsusest ja aruandluskohustusest ja see tegelikult on ka seotud äh, Äh, käitumisjuhistega, ma ei tea, kas ma sain teist õigesti aru, raportöör, aga ma leian, et see partnerluse põhimõte ja käitumisjuhis ei ole mingid komplekssed reeglid, mis on paika pandud, vaid tegemist on reeglitega, mis näevad ette kodanikuühiskonna kaasamise, teeb tegelikult võimalikuks sotsiaalse kaasatuse ja see on ülitähtis. ning see on võib-olla ka midagi, mida tuleks äh, meie kompromissettepanekus tugevamalt välja tuua. meile samamoodi meeldis ka see, et sotsiaalne kaasatus ja vaesusevastane võitlus äh, ning äh, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine on kompromissettepanekutes sees. ootame juba nüüd arutelusid teiega ja me loodame, et me saame anda väga tugeva sõnumi ka Regionaalarengu Komisjonile, äh, hoolitsemaks selle eest, et tegemist on meetmega, mida, mis on kasulik nii liikmesriikidele kui ka Euroopa Liidule. aitäh! suur tänu! Dominik Marta, palun! Merci, président. Vous comprendrez évidemment que aitäh, esimees, te ilmselt mõistate, et ma ei jaga teie entusiasmi, aga see eh, muudatusettepanekute arv jät-, no, laseb mulle arvata, et see, need äh, tundeid jagavad ka teised ja räägin lühidalt üsna üldiselt. see tehniline abi, äh, mida antakse liikmesriikide taotlusel Euroopa Komisjoni poolt äh, toetusprogrammi raames, see tundub hea see tundub täiesti sümpaatne, aga tundub, tundub, et tõesti soovitakse abi anda, aga ma arvan, et see on võimalus, kuidas Euroopa Liit saaks äh, hoopis äh, sisse tungida nendele valdkond, nendesse valdkondadesse, mis tegelikult äh, on liikmesriikide pädevus, nagu haridus, rändepoliitika ja see ongi komisjoni nipp, mida nad kasutavad et ei ole vaja endale ametlikult äh, mingeid täiendavaid eesõigusi hankida, e, vai meie jaoks on selge ja see ilmselt ei üllata teid, et äh, Euroopa Komisjon kasutab niimoodi võimalust äh, anda soovitusi, mida liikmesriigid peavad rakendama ja miks liikmesriigid peavad neid rakendama. vastutasuks saavad nad rahalist abi Äh, sellise, seda tüüpi pro-, programmide jaoks. et äh, ja nii langebki lõks kinni, aitäh. So, dann sind wir eigentlich durch. Weitere... nii, siis on kõik sõna saanud, kes sõna soovisid, rohkem soovijaid ma ei näe küsimus komisjonile, kas keegi soovib äh, selle kohta midagi öelda? mul on siin väga palju erinevaid nimesid, nii et ma ei tea, kellele sõna anda. <laughs> aitäh, kuulasin tõlget ja ei pannud tähele. olen Jamesi Macaro, olen sellest teenistusest, mis vastutab äh, selle ettepaneku eest. kõigepealt suur tänu kõikidele parlamendiliikmetele arutelu eest ja muudatusettepanekute eest, mida nad on teinud. suur tänu ka raportöörile tema raporti eest. on terve rida küsimusi, mida me soovime selgitada. kõigepealt see programm käivitub ainult siis, kui liikmesriigid vastava taotluse esitavad ning äh, liikmesriigi taotlus komisjonile teatud valdkondade toetamiseks, mis on seotud majandusjuhtimisega või liikmesriigi reformiprotsessiga leiab siis äh, arutust äh, komisjonis, pärast seda peetakse dialoog komisjoni ja liikmesriigi vahel selleks, et leida toetusmeetmete prioriteedid ja siis pannakse paika ka summa, millega seda äh, toetusmeedet toetatakse. on väga tähtis, et see summa toetusmeetme rahastamiseks ei lähe lihtsalt liikmesriigile, seda ei kanta üle, vaid tegemist on eraldusega, millega makstakse siis selle ekspertiisi eest, mida on liikmesriigil vaja selleks, et reformi läbi viia. nii et vastates nüüd sellele rahastamisele, rahastamise küsimusele, et kas võetakse midagi ühtekuuluvusvahenditest, ei, ei, ja seda ei tehta ka tulevikus. mis puudutab programmi eesmärke nagu härra Sogori ettepanekus ja muudatusettepanekutes kirjas, selle programmi eesmärgiks on aidata rakendada rakendada poliitikaid, mis on Euroopa Liidu õigustikus kirjas. et tegemist on nii-öelda programmiga, mis ei ole poliitikast juhitud. see tähendab seda, et on tõesti väga tähtis, et liikmesriigid peaksid ennast selle reformi omanikuks. ja see tulenebki just sellest, et kõigepealt on olemas vajadus ja seega siis taotlus komisjonile ja kui liikmesriik paneb selle nõudluse paika, siis tuleb arvatavasti ka liikmesriigil nii piirkondlikul, kohalikul kui ka öö, ähm, riiklikul tasandil seda küsimust arutada, arvatavasti tuleb kaasata ka kodanikuühiskonnad. komisjon ei saa kontrollida, kas need nõupidamised on toimunud, sest see on liikmesriigi enda pädevuses. ja liikmesriik korraldab seda siis vastavalt oma õiguslikule süsteemile ja komisjon ei saa siin ületada oma võimupädevust ja kontrollida seda. ta võib küll rääkida toetusprogrammi kohaldusalast. nii et omanikutunne on tõesti üks tähtsamaid tegureid selleks, et programmid oleks edukad. ja seda me kontrollime. ja teine punkt, läbipaistvus ning aruandluskohustus. muidugi me öö, äh, oleme väga läbi, läbipaistvad komisjonis nii nõukogu kui parlamendi suunal. komisjonil on kohustus anda informatsiooni aasta lõpus ja ma arvan, et niimoodi on meil võimalik tagada tasakaal selle vahel, et me peame olema läbipaistvad teiste institutsioonide suhtes ja ka selle vahel, et tegelikult programmid on tavaliselt väikesed ja ressursse nendeks pole palju. arvan, et see olekski kõik, aga kui teil on küsimusi, siis muidugi olen valmis andma ka lisainformatsiooni. aitäh! suur tänu selle eest, et ja nii, nii oli siis ka kommentaar selle kohta, et komisjon äh, tagaukse kaudu siiski sekkub äh, liikmesriikide plaanidesse. nüüd tänu Taja Slovetska, palun. E, aitäh komisjonile selle selgituse eest ja mul on ka küsimus. Te ütlesite nimelt, et äh, järelevalve puhul Äh, selle üle, kuidas Euroopa Liidu raha on kulutatud, ei ole te võimelised kõiki aspekte kontrollima ja te rääkisite ka sotsiaalsest äh, konsulteerimisest, mis on äh, liikmesriikide pädevuses. ja just selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu raha kasutamist, peaksime omistama tähtsust sellele, et see tõesti toimuks kõigis liikmesriikides. meil on praegu üsna sügav kriis, meil on tegemist olukorraga, kus kodanike usaldus Euroopa Liidu vastu on suhteliselt madal ja ma arvan, et konsultatsioonid selle üle, mis toimub Euroopa Liidus, milliseid instrumente Euroopa Liit milliseid Euroopa Liidu instrumente kasutatakse, need peaksid toimuma ja ma palun, et komisjon mõtleks järele selle üle, kas Euroopa Liidu vahendite kasutamise kriteeriumite puhul ei võiks võtta arvesse selliseid ähm, aspekte, et kas konsulteerimine liikmesriikides toimus. aitäh ja viimasena saab sõna veel kord raportöör Sabas Šogor yes,. Your... aitäh nende märkuste eest. ma saan lihtsalt korrata seda, mida ütles äh, komisjon demokraatliku legitiimsuse kohta, et ma seda üle ei korda, vaid ütlen, et me ootame edasisi arutelusid ja mis puudutab proua Haakeni küsimust tahame tagada sidususe komisjoni ettepanekuga, aga rääkigem sellest hiljem uuesti, aitäh. aitäh ja hääletame kaheksandal novembril tööhõivekomisjonis, regionaalkomisjonis äh, hääletatakse kahekümne üheksandal novembril ja sellega on meil päevakord ammendatud, muid küsimusi ei ole, järgmised koosolekud on seitsmendal novembril kella kolmest poole seitsmeni ja kaheksandal novembril üheksast poole üheni ja kolmest poole seitsmeni. aitäh, kena päeva teile!